protokoll kinnitatud. järgmine asi. Leedu ametivõimud, pädevad ametivõimud on minu poole pöördunud äh, Viktor Uspaskihi äh, puutumatuse äravõtmisega seoses, äh, kuna Vilniuse regionaalkohtus on tema vastu protsess äh, vastavalt äh, kodukorra artikli kuus lõikele kaks suunama selle taotluse edasi õiguskomisjoni, kes on pädev selles küsimuses. järgmine asi, Euroopa Rahvaparteilt olen ma saanud erinevaid taotlusi parlamendi kom-, delegatsioonide ja komisjonide koosseisu muutmise kohta ja siin on ka täpselt kirjas isikute nimed